meeldivat õhtupoolikut, järgmise päevakorrapunktina käsitleme me jah, me peaksime enne rääkima kodukorrast. on terve rida kolleege, mina nende hulgas, kes soovivad, et vaba mikrofoni menetlust saaks tõepoolest kasutada eh, saadikute huvides, selleks tuleb ju ometi aeg ette näha. Te olite ka ju praegu siin, kes olid siin kohal, oli teada, et nad saavad sõna, aga need inimesed, kes ootasid vaba mikrofoni ajal sõna saamise võimalust, need, kes soovisid äh, Äh, siin sõna võtta, aga nemad võtavad ära selle aja. Need, kes sellele antakse pidevalt sinise kaardi küsimusse esitamise võimalust ja ka inimesed, kes tulevad spetsiaalselt siia selleks, et saada sõna vaba mikrofoni ajal, seda sõna ei saa. tal ei ole ju teist võimalust, kui tal on avanenud selle küsimuse juures sõttavõna ainult sinise kaardi küsimuse ajal või palun vabandust, vaba mikrofoni ajal ja kui temalt see võimalus ära võetakse, siis ei ole see korrektne laske mul äh, selgelt rääkida. Ten seconds but not yes, more. Ten seconds. Start, go ahead, ten but, seconds okay, until one thirty. jah, kümme sekundit, aga mitte rohkem. palun, ma võin, hakake lugema kümneni, palun. kümme sekundit. Need on nüüd läbi, ma väga vabandan, ütleb proua Lunatšek